Guillermo Farini. Guillermo Farinas on sõltumatu ajakirjanik ja poliitiline dissident, kes oli valmis öö, äh, omaenda tervise ja eluga riskima, need ohverdama selleks, et avaldada survet režiimile Kuubas. ta kasutas äh, näljastreiki selleks, et protesteerida öö, äh, sõnavabaduse puudumise vastu Kuubas, eh, kandes kõigi nende inimeste lootuse, kes hoolivad eh, vabadustest, inimõigustest ja demokraatiast. loodetavasti saame anda siin Strasbourgis talle detsembris isiklikult selle auhinna üle, see oleks tohutult eh, tähtis hetk Euroopa Parlamendile ning kõigile Kuuba äh, vangidele äh,. ma siiralt loodan, et äh, koos Guillermo Farinasega saab siin olla ka meil leidi siin taamlaste Blanco, äh, daamid Valges, äh, teine Kuuba võitja saab samuti Saharovi auhinna isiklikult üle kätte. kallid kolleegid, ütleksin, et kõik kandidaadid äh, olid suurepärased, arvestades, mida meie arvame inimõiguste koha pealt ja seda, et me võitleme nende eest igal pool maailmas, nii et õnnitleme neid kõiki, aga pidime siiski ühe välja valima, teist varianti ei olnud niisiis tahan rõhutada, meil on palju võitjaid igal pool maailmas ja me toetame neid kõiki. Öelgem veel kord suur aitäh oh.! tere hommikust, kolleegid! jah, protseduuriline küsimus. proua Verge. jah, kodukorralane küsimus, minu arvates need tingimused, mille alla anti välja Saharovi auhind sel aastal, on täiesti skandaalsed, tundub, et poliitilised ähm, vaatenurgad on siin olulisemad kui tõeline inimõiguste kaitse nii et kolmandat korda sellest ajast peale, kui Saharovi auhind loodi, juhtub see. nii et mina olen see esimene inimene, kes viitab sellele, kuidas inimõigusi rikutakse Kuubas, ma olen alati võidelnud inimõiguste kaitse eest absoluutselt igal pool, kuid kolm korda viimase kahekümne aasta jooksul äh, on antud äh, Saharovi auhind äh, kuubalasele ja minu arvates on tegemist siin poliitilise signaaliga, mis äh, ei väärtusta vääriliselt Saharovi auhinda ja seega ma nõuan, et Saharovi auhinda ei määrataks mitte esimeste konverentsil, vaid et seda teeksid kõik parlamendiliikmed. kallid kolleegid, ma tean, et selle protsessi koha pealt oli esimeste konverentsis eh,